punktiks päevakorras on äh, härra Neil Parishi küsimus, mis puudutab Vahemere maade dieeti ja toitumistavasid. ning härra Parish saab viieks minutiks sõnaks. palun esitage oma küsimus. president mul on väga hea meel, et teie järgite Vahemere toitumistavasid ja teete seda väga edukalt. ma arvan, et äh, mina kui põllumajanduskomisjoni esimees äh, pean tõdema, et me räägime siin väga mitmekesistest teemadest, ühel hetkel räägime loomade transpordist, mis on väga oluline teema ja nüüd samuti väga olulisel teemal ja selleks on tõesti Vahemere toitumistavad. üks põllumajanduskomisjoni äh, esimehe ülesandeid on see, et, et seoses äh, kuueteistkümnendal juulil äh, kahe tuhande seitsmendal aastal Brüsselis toimunud põllumajandusministrite nõukogul sellega seoses komisjon on toetanud jällegi seda, et toetab Vahemere toitumistavade nimetamist UNESCO mittemateriaalse kultuuripärandi kandidaadiks ma tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon kavatseb äh, välja töötada ka konkreetse ja koordineeritud strateegia selle kandidatuuri toetamiseks, sest asjad liiguvad praegu väga kiiresti. mina esindan põllumajanduskomisjoni, aga ma arvan, et ma esitan, esindan kõiki neid eh, saadikuid, kui me räägime eh, toitumistavadest. ma arvan, et üks suur väärtus, mis meil Euroopas on, erinevus ja kultuur. ja üheks kultuuri osaks on kahtlemata ka meie toit. Vahemere toitumistavad on väga head ja võib küsida, et millised need toitumistavad on. me võiksime sellest täna pikalt rääkida, aga Äh, lihtsalt äh, kalad, mida on praetud õlis, puuviljad ning äh, minu mõõtmete järgi võite näha, et see dieet või see toit, toit meeldib mulle väga. tegemist on ka väga tervisliku toiduga, mis sisaldab rasvhappeid ja paljusid teisi kasulikke aineid, mis aitavad kontrolli all hoida kolesterooli taset ja kaitsevad meie tervist ja samuti võib äh, see toit ka dementsuse ohtu vähendada. ja kui vaadata Vahemere riike, siis näete, et seal inimesed äh, naudivad seda toitu ja, ja ainult äh, ja väga paljud inimesed reisivad ju ka Vahemere maades ja ka nemad soovivad sealsest heast toidust osa saada nii et, et ma arvan, et tegemist on teemaga, millesse tuleb suhtuda tõsiselt maailmas kus me kogu aeg väidame, et kõik on nii ühtemoodi ja võib-olla äh, peatselt äh, oleme silmitsi uue põlvkonnaga, äh, kes lihtsalt tarbivad toitu kiirtoidukettidest ja ma tahan öelda, et kiirtoiduketid on tõesti levinud üle kogu Euroopa ja ma pean meeles, tuletan meelde, et äh, kiirtoidukettidel on oma roll, aga oleks äh, väga kohutav, kui reisida kogu Euroopas ringi, ainus toit, mida teile pakutakse, ongi see rämpstoit. Äh, näiteks kui reisida USA-s, eriti läänerannikul, siis muud ei olegi kui rämpstoiduketid ja see on küll viimane asi, mida me siin Euroopas soovime nii et, et ma arvan, et me peaksime toitama, toetama Vahemeremaade toitu, see on väga hea kultuurilise mitmekesisuse seisukohalt, ma arvan, et tulevikus me peaksime pöörama tähelepanu ka teistele toidutamistavadele Euroopa Liidus, ma tahaksin täna väga selgelt välja öelda, et ma toetan Vahemere toitumistavasid, aga mina ei ole siin põllumajanduskomisjoni esimehena toetamas lihtsalt Vahemere toitumistavasid, sellepärast et ma arvan, et Euroopas on teisigi toitumistavasid, mis on sama head, aga nende omadused on erinevad, toit on erinev. ma arvan, et see on lihtsalt alguspunkt tulevikuks ning ma tahaksin teada, kuidas komisjon kavatseb käituda, kuidas nad kavatsevad sellel aastal seda taotlust toetada, sellepärast et me tõesti sooviksime, et Vahemerevaade Toit siis selle nimetuse osaliseks saaks ja me tahame, et meil oleks ka tulevikus hea Vahemere toit, aitäh! suur tänu, härra Pärish ja nüüd saab sõna komisjoni nimel volinik Spiidla. härra president, austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, alustuseks äh, tahaksin ma rõhutada, kui oluline on tervislik toitumine haiguste ennetamisel. Äh, rahvasaadikud teavad, et äh, valge raamat tervishoiustrateegia kohta, mis on seotud siis toitumisega, ülekaalulise ja rasvtõvega, võeti Euroopa Komisjonis vastu kolmekümnendal mail kaks tuhat seitse juba see dokument võtab endas kokku kõik ühenduse poliitikad, mis võivad oma poolt panustada äh, toitumistavade parandamisesse ning äh, rasvtõve vältimiseks. see hõlmab peaasjalikult rahvatervisealaseid meetmeid, toitumise, transpordi, regionaalpoliitika, spordi, hariduse, statistika ja põllumajanduspoliitika aspekte. üks parimaid näiteid sellest on komisjoni algatus Äh, koolitoidu osas, selle äh, puuvilja äh, jaotamise kohta koolides. see aitab meie lastel saada hea tervisliku stardipaugu, see hakkab järgmisest kooliaastast kehtima, üheksakümmend miljonit eurot värske puu- ja juurvilja eraldamiseks koolidele on eelarves ette nähtud. nüüd need konkreet-, see konkreetne küsimus, mis on esitatud mis puudutab siis äh, Vahemere maade toitumistavade liitmine inimkonna immateriaalse kultuuripärandi UNESCO nimekirja äh, minu eelkäija Markus Küprianou tõi selle küsimuse põllumajandusnõukogus juulis kaks tuhat seitse esile. komisjon äh, tervitab seda algatust. see võib kindlasti toetada ja laien-, levitada äh, tervislikke toitumistavasid üle terve Euroopa Liidu, kuid Euroopa Liidul siiski ei ole ametlikku pädevust taolist taotlust UNESCO-s toetada. seda sellepärast, et meie UNESCO liige ei ole. ja see tähendab seda, et me ei saa osaleda ka UNESCO otsuse langetusprotsessides. kuid ma siiski loodan, et liikmesriikidel õnnestub see siiski ja et äh, teised Euroopa Liidu liikmesriigid teid piisavalt toetavad. suur tänu ja nüüd äh, saavad äh, sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt Rosa Migueles Ramos sotsiaaldemokraatide nimel, palun suur tänu, härra president, lubage mul alustuseks tänada komisjoni toetuse ülesnäitamise eest taas kord seoses selle küsimusega ja selle taotlusega, et äh, Vahemere maade toitumistavad lülitataks immateriaalse kultuuripärandi UNESCO nimekirja kuulates nüüd ära voliniku ja tema sõnad, siis on väga oluline tunnistada, tunnustada siin, et me räägime kultuurilisest tootest ja toitumistavad lähevad tegelikult kaugemale kui lihtsalt toit, see, mida me sööme. härra Pärši sõnades oli täiesti õige see, et Vahemere öö, äh, toit mängib väga olulist rolli tervisliku elustiili ja haiguste ennetamise toetamisel, nende haiguste ennetamisel, mis on seotud halva toidu või siis liikumispuudusega. kuid ma lisan veel härra Pärsile, et tegelikult see, see on märksa laiem teema, me räägime siin tervest elustiilist, see on suhtest me räägime siin suhtest toitu, see on suhtlusviis, see on seotud konkreetselt meie maastikuga ja geograafiliste tingimustega. sajandite jooksul on välja kujunenud kultuur, kunst, selle ümber meil on väga palju festivale, mis kõik, mille kõige keskmes on just nimelt meie toitumistavad olles selgitanud seda, mida tähendab Vahemere toitumistavad minu jaoks ja nende jaoks, kes on selle taotluse esitanud ja nähes seda, et komisjon on valmis koostööd tegema selles vallas, tundub meile, et vaatamata sellele, et komisjon tõesti ei ole UNESCO liige, see on ju meile teada, ja et komisjon otsuse langetusel ei osale UNESCO-s, siiski tundub meile, et komisjon võiks omapoolset toetust mitte, tähendab kaudset meetmete kaudu anda ja see kindlasti mõjutaks äh, nende inimeste äh, seisukohta ja vaatevinklit, kes hääletusel osalevad. näiteks üks näide, võib-olla võiks teha ametliku äh, avalduse Euroopa Komisjoni poolt, millega toetatakse seda taotlust ja nii seda omalt poolt äh, toestada, sellepärast on näiteks Maailma Toiduorganisatsioon, Tervishoiuorganisatsioon äh,, akadeemilised ja teaduslikud ringkonnad, kes on juba teinud äh, selliseid avaldusi. mis puudutab nüüd tuleviku halduskava, siis me täiesti mõistame, et komisjon tahab toetust avaldada liikmesriikide ülestele tegevustele, mis on ette nähtud konkreetsete tegevuste jaoks, tegemist on äh, kultuuridevahelise aastaga. ja üks osa, miks me selle taotluse oleme esitanud, äh, on ka see, et meie partneriks on siin Maroko, Maroko kuningriik. nii et äh, arvestades komisjonide huvisid eh, tervisliku elustiili ja toitumistavade edendamiseks Euroopas, on ka see samm väga oluline. komisjon võiks omalt poolt aidata eh, toetust leida ja julgustada inimesi selle taotlusega liikuma, teha siis niimoodi diplomaatilist tööd, arvestades seda, kui suurt eh, austust on inimesed üles näidanud komisjoni vastu, eriti Vahemere piirkondades, nendes riikides, mis ei kuulu öö, ehm, Euroopa Liitu ja komisjon võiks ju üles näidata ka äh, valmidust osaleda tegevustes, mis on viimastel kuudel välja pakutud paljudes valdkondades. suur tänu ja järgmisena saab sõna ALDE fraktsiooni nimel härra Hatsimarkakis. kaks minutit. mikro, mikro. mikrofon suur tänu, Neil. Äh, suur tänu, Neil Päris selle küsimuse. Europa wird in der Welt um viele Dinge beneidet. Um unsere Mode, um unseren Lifestyle, um unsere Sozialversicherungssysteme. Und zunehmend werden wir beneidet um unsere Ernährung. ja meie toetame Euroopas kõige tervislikumaid toitumistavasid. väga tähtis on, et me sellega oma plaanides esikohale paneks. Vahemere, Vahemeremaade toitumistavad on tüüpilised Kreeta saarele, Kreekale ja Lõuna-Itaaliale. sealt on pärit ka mõiste Läänemere, Vahemeremaade toitumistavad ja väga tähtsat rolli mängib seal oliiviõli. ning väga tähtis on, et me just oliiviõli kaitseksime peale selle kuuluvad sinna veel ka kiudainete rikkad leivad, äh, juurviljad ja puuviljad, et sellepärast toetame ka seda, et puuvilju jagatakse koolides samamoodi nagu ka äh, koolitoit, et seda, et koolitoit sisaldaks äh, kala ja piima. see on toitumise jaoks väga tähtis ning kahe tuhande kaheksanda aasta septembris üks Briti meditsiiniajakiri kirjutas, et Vahemere maade toitumistavad aitavad äh, Äh, vähendada väga paljusid haiguseid, nagu näiteks äh, Alžeimerist, Parkinsoni, äh, vereringe probleeme ja nii edasi. ning kui te lähete Kreeta saarele ja näete, kui vanad on seal inimesed ja minu isa tuleb ka sealt, siis te saate ka aru, kui tähtsad on sellised toitumistavad ning Vahemeremeade toitumistavad öö, leiavad üha rohkem poolehoidjaid nii kogu Euroopas, tegemist on tõesti väga tähtsa kultuuripärandiga ja ma tänan komisjoni nende püüdluste eest. aga me ei tohi ära unustada seda, et kui Hiina ja India võtavad üle Ameerika toitumistavad, mida nad üha rohkem teevad, siis toob see endaga kaasa kolm negatiivset mõju. esiteks, maailma rahvastiku tervise olukord vähe, halveneb, peale selle hakatakse üha rohkem tegelema loomade massipidamisega ja kolmandaks, metaani tootmine äh, suureneb sellepärast, et äh, veiste kasvatamine toob endaga kaasa metaani äh, tootmise suurenemises. veel kord tänan Ilbergit, aitäh! suur aitäh ning UEN-i nimel härra Musumeci. lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. Euroopa Liidu otsus toetada Vahemere dieedi nimetamist UNESCO kultuuripärandi osaks meenutab mulle üldse identiteedi küsimust. Itaalia, Hispaania, Kreeka, need on praegu keskse tähtsusega riigid ja ka nende inimesed on tähtsad, kuid mitte ainult see ei ole tähtis. me peaksime taas üles ehitama selle ühenduse, mis nüüd on hävimas me peaksime rohkem tähelepanu pöörama põllumajandustoodangule, sellele, mida me iga päev sööme ja inimestele meenutama, et terves kehas terve vaim. tuleb süüa seda, mis äh, on äh, parasjagu valminud, kuhu ei ole pandud lisaaineid, kemikaale ja nii edasi. teadlased on kogunud palju tõendeid ja me teame, et Vahemere dieet on äh, meie tervisele hea. näiteks oliiviõli, siin toodetud veinid punased apelsinid Sitsiiliast, sest nendes on väga palju antioksüdante ning lõpetuseks ma loodan väga, et eh, seda teemat hakkavad käsitlema ka teised Vahemere-äärsed maad ning et me töötame välja konkreetse strateegia, Euroopa Komisjon saab teha oma tööd, aitäh! suur aitäh, kaheks minutiks kuue nimel härra Guerreiro lugupeetud president, suur aitäh! ma tahaksin tänada neid, kes on selle algatuse autoriteks, sest see algatus aitab meil alal hoida kohalikku kultuuri, eriti toidukultuuri ning Vahemere dieeti peetakse ju lausa võõrandamatuks kultuuripärandiks ja tahetakse seda kanda UNESCO kultuuripärandite nimekirja. tegemist on selliste toitumistavadega, mis kindlasti aitavad parandada inimtervist ja seetõttu tuleks seda edendada nii Vahemereäärsetes maades kui ka mujal. nagu ütlesid juba teised, on Vahemereäärsed toitumistavad sellised, et kasutatakse äh, parasjagu valminud äh, puuvilju, juurvilju, maitsetaimi ning ka kohalikku liha ja veini. kahjuks väheneb praegu nende inimeste arv, kes selliselt toituvad ja seetõttu ongi vaja vastu võtta efektiivseid meetmeid, et Vahemereäärseid toitumistavasid toetada, eriti ÜPP raames ning samuti ka ühtse kalanduspoliitika raames. me peaksime eriti tähelepanu pöörama äh, väikekalastajatele ning ka väiketalunikele, selleks et nad saaksid edaspidigi teenida elatist et nad ei läheks pankrotti, et nad võiksid toota traditsioonilisi Vahemereäärseid äh, kaupu ja samuti tuleb tagada, et äh, regionaalsed turud jääksid püsima, nii et äh, jääksid püsima ka Vahemereäärsed toitumistavad ja me peaksime tagama, et äh, kohalik kvaliteetne toit on alati olemas ja Euroopa Liit seda toetab, aitäh. Entramos en el turno de oradores que intervienen a título individual y el primero de ellos es el señor Capulas Santos que tiene dos minutos para. esimene kõneleja on härra Capulas Santos, kaks minutit, palun senhor presidente caros colegas não é fácil que o um mesmo. härra president daamid ja härrad ei ole sugugi lihtne äh, niisugust teemat käsitleda nagu me siin täna teeme see on seotud tervise kultuuri ja majandusega Vahemere dieet äh, ühendab need kolm aspekti ja tervise seisukohast tundub et eh, pole mingit kahtlust ka teaduslikust vaatevinklist, et eh, Vahemere dieet baseerub värskel toodangul, kohalik riis, teraviljad, aedviljad, kala, oliiviõli ning vein kultuuri seisukohast peab ütlema, et tootmissüsteem ja eh, ka tarbimistavad on olulised, seda ka märgiti. Ehm, tegemist on väga eh, iidsete traditsioonidega, mis pärinevad Vana-Rooma ja Vana-Kreeka ajast ja nüüd majandusaspektist kõneldes, eh, põllumajandus, kalandus, turism äh,, kõik on ühendatud äh, Vahemere dieediga ja äh, seetõttu saab see dieet kasu tuua äh, tohutult Vahemere piirkonnale ja selle tõttu peabki seda hoidma. iseäranis põllumajandusest kõneldes peab ütlema, et Vahemere põllumajandus on üks kõige konkurentsivõimelisemaid üldse Euroopa Liidus ning on ära teeninud ka põllumajanduspoliitika toetuse tahaksin ka Hispaania ametivõime äh, äh, õnnitleda selle pu-, selle puhul, et nad on suutnud UNESCO tähelepanu köita äh, Vahemere dieedi küsimuses, see on väga tähtis Euroopa Liidu jaoks, mitte ainult ühe grupi või, või inimeste rühma jaoks Vahemere ääres. suur tänu ja nüüd härra Tatarella, üks minut, palun. härra president, volinik ülekaalulisus on äh, suureks probleemiks saanud Euroopa riikides, iseäranis noorte seas. kui me soovime, et meie lapsed oleksid terved, siis äh, äh, peame mõtlema igapäevasele toitumisele ja kindlasti on siinkohal eeliseid Vahemere dieedil. see maksab palju rohkem kui lihtsalt raha. üks kuulus Itaalia kokk on samuti aidanud äh, Euroopa Komisjonil oma äh, mõtteviisi muuta. Vahemere dieet peaks olema UNESCO kultuuripärandi nimekirjas, see tuletab meile meelde, et meie köögis peab kõik olema kõrge kvaliteediline. meil ei ole vaja lihtsalt äh, palju toitu või makarone, tegemist on lausa elustiiliga, mis puudutab äh, meie füüsilist heaolu, hea puhas toit, oliiviõli, mis vähendab vere kolesterooli sisaldust ning muide vein ka äh, tagasihoidlikes kogustes funktsioneerib antioksüdandina, nii et need on väga kasulikud ja äh, Vahemere dieet on aidanud ka äh, Vahemere-äärsel elanikkonnal ähm, kuulsaks saada kõige pikema elujaa poolest Euroopas. tegemist on väga olulise sündmusega praegu ja ma loodan siin väga palju Euroopa Parlamendi peale, kes toetab ettepanekut ning komisjon teeb ka oma praktilised järeldused sellest, tänan. chiedo scusa Quanto tempo, president? Un minuto y medio. Perfetto, grazie, grazie. härra Varga, poolteist minutit. aitäh, härra president. härra volinik, ma olen väga tänulik selle eest, et äh, eriti just äh, Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni esimees äh, härra kolleeg Parrish esitas selle küsimuse pärast äh, olulist äh, ekspertide kuulamist äh, meie komisjonis. igal juhul on Vahemere sellised toitumistavad Euroopa mandri mm, kultuuripärandi osaks ja me teame ka, kui hästi need toitumistavad inimesele mõjuvad. komisjon on sellele viidanud ka oma rasvumise vastases valges raamatus, et äh, tuleb kasutada ära äh, looduslikke vahendeid ja kindlasti on vahemerelised toitumistavad väga tervislikud. ka välismaal ja USA-s äh, on see mm, fakt teada. loomulikult tuleb neid edendada, aga seda ei tohi teha niimoodi, et äh, nende algupärane iseloom kaduma läheb. see, et meil on UN-, äh, UNESCO äh, tunnustus, see tähendab lihtsalt nende toitumistavade kaitsmist ja ma tahaksin viidata ka sellele, et millised on meie toitumistavade eripärad. meil on loomulikult olemas vahemerelised toitumistavad, aga mitte üksnes need. me, Euroopa gastronoomia on väga rikas härra volinik, palun jätkake seda, mida teie eelkäija tegi äh, selleks, et saavutada selle algatuse tunnustamist. Te ütlesite, et ei saa UNESCO menetluses äh, mingit rolli mängida ja midagi otsustada, aga ma arvan, et te saate äh, mängida rolli diplomaatiliselt. härra Batoljokio, üks minut, palun. härra president, vahemerlised toitumistavad ähm, aitavad ähm, südame- ja vereringehaiguste ning äh, rasvumise mm, puhul. ja need on inimesele, inimese tervisele väga head, aga me ei taha ju seda, et terve Euroopa Liit peaks äh, toituma nii, nagu inimesed Vahemere ääres. või et äh, me ütleks, et see on absoluutselt igal pool ja igasugustes klimaatilistes tingimustes kõige parem valik, aga me peame kaitsma äh, seda, et neid vähemärgilisi toitumistavasid võõraste mõjude eest, mis võiksid neile kahjulikult mõjuda. Euroopa Liidus on ka teisi kultuure, äh, mida tuleb samuti globaalsel tasandil kaitsta ja edendada. loomulikult äh, toimub maailmas ka palju kopeerimist, äh, seetõttu tuleb meil kaitsta oma eripärasid selleks, et meil tõesti oleks see Euroopa kultuur, mis ei lähe globaliseerumise käigus kaduma. aitäh, härra kolleeg! nüüd äh, järgneb vaba mikrofon. härra Sikerski, palun, te olete esimene. aitäh. Vahemereäärsed toitumistavad on midagi sellist, mida tuleb nii edendada kui kaitsta ja selleks on palju põhjuseid. kahtlemata on Vahemereäärne dieet väga populaarne ja lisaks sellele on ta ka tervislik ning äh, tervislikkus on tähtis kõigile, nii vanadele, noortele kui ka keskealistele. ja samuti on olemas äh, hulgaliselt äh, teavet ja andmeid, mida on pikka aega kogutud ja mis meile tõepoolest ütlevad, et Vahemereäärne dieet, Vahemereäärsed toitumistavad on tervisele kasulikud tervislikkuse aspekt on meile kõigile selge, näiteks äh, vähendab Vahemereäärne dieet äh, südame-veresoonkonna haigustesse haigestumist ja rohkem eluaastaid, see on meil kõigile meeltmööda. aitäh, härra Matsakis! president, volinik, toitumistavad on suureks osaks heast tervisest ning meil on olemas ümberlükkamatud teaduslikud tõendid, et Vahemereäärsed toitumistavad, mis on väga traditsioonilised just Lõuna-Euroopas, näiteks Kreekas ja Küprosel, et need toitumistavad aitavad kaasa eluea pikenemisele. kuid USA-st tulevad mõjud näiteks rämpstoidu söömine, see, et inimene päevad läbi ahmib hamburgereid, friikartuleid ja säilitusaineid täis kompveke, et see on talle väga kahjulik tervislikku toitu on eriti vaja lastele, seetõttu kas komisjon võiks teha endast oleneva, et liikmesriigid tõepoolest edendaksid Vahemereäärsete toitumistavade kasutuselevõttu ka koolides ning et nad keelustaksid sellise toidu, mis teaduslike tõendite alusel kahjustab laste tervist. volinik, ma ei saanud aru, miks ei ole Euroopa Liit UNESCO liige, kas ei peaks siis olema? aitäh ja nüüd proua Tomeska lugupeetud kolleegid, president, parem, kui me toitume tervislikult ja meie tervis on korras. ei ole mõtet lihtsalt orjalikult järgida kõike, mis praegu on moes. meil on vaja alandada kolesterooli taset veres, see on kasulik ja muidugi on hea süüa selliste tavade kohaselt, mis on juba väga pikka aega äh, olemas ja mille puhul on tõendatud, et nad äh, pikendavad eluiga. Vahemeremaade dieedi puhul nii on ja mul on väga hea meel näha, et seda tahetakse nüüd UNESCO kultuuripärandisse kanda. aitäh, sellega on äh, debatt peaaegu lõppenud, sõna saab veel härra Martines Ah, härra president, mul on väga hea meel, et äh, britt, meie kolleeg Parish, Neil Parish esitas selle äh, teksti nagu äh, õigesti tegid Ru-, Ru-, mm, Rooma sõdalased selle tuhandeid aastaid tagasi, kui nad läksid Briti saartele. aga väga mm, sümboolne oli see, et toi-, Helsingis on Toiduainete Amet ja selleks et antakse äh, abi selleks, et äh, parandada tehtud vigu ja lõpetage ähm, äh, ähm, Vahemere kalurite ründamine ja, ja veini kasva-, viinamarjakasvatuste ründamine ja ma olen selle poolt, et äh, Äh, Portugalis saaks endiselt süüa äh, lambajuustu. lõpetuseks saab sõna volinik Špidla. Dámy a pánové, komise základě daamid ja härrad, Euroopa Komisjon on välja töötanud äh, strateegia, mille leiate Valgest raamatust ning komisjon toetab kahtlemata kõiki neid ettepanekuid ja soovitusi, mis võiksid viia tervisliku toitumiseni. Euroopa Komisjon toetab aktiivselt kõiki nimetatud algatusi, kuid kindlasti ei saa me toetada seda, et edendatakse ainult ühte väga kitsast toitumistava, eriti sellepärast, et tegelikult on ju liikmesriikide vahel suuri lahknevusi ja erinevusi, samuti on väga erinevad, erinevad regioonid. ning muidugi on erinevusi ka Vahemeremaade endi hulgas. aga see ei tähenda mitte kuidagi, et see, mida ma juba ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus, nimelt, et äh, komisjon toetab jõuliselt algatust kanda Vahemere äh, maade toitumistavad UNESCO kultuuripärandi hulka. loomulikult ma toetan seda endiselt. ja seda hoolimata sellest, et me ei ole UNESCO liikmed kindlasti on meil ikkagi võimalik see sissekanne teha. daamid ja härrad, lubage mul kommenteerida vaid ühte sõnavõttu, millega ma kindlasti nõus olla ei saa. minu meelest ei ole mingit põhjust uuesti hakata hindama Soomes asuva agentuuri tegevust, mul ei ole küll mitte mingit kahtlust, et inimesed, kes äh, selle agentuuriga hästi tuttavad on või kes seal töötavad või teevad sellega koostööd, ma olen kindel, et need inimesed suudavad väga hästi täita oma ülesandeid ning selle agentuuri mandaati. ma usun, et selle agentuuri äh, asukoht on väga õigesti valitud, aitäh! aitäh, härra volinik! ma ei tea, kas on suuri erinevusi liikmesriikide või liikmesriikide rühmade vahel, oluline on see, et meil ja selles arutelus ei näinud küll mingeid erinevusi, suuri erinevusi äh, poolakate, e, brittide, hispaanlaste või teiste vahel. igal pool võib äh, näha seda, et äh, seda algatust toetatakse üksmeelselt. ma täidan kõik, tänan kõiki kolleege. nüüd meil on mõneminutiline paus me lõpetasime oma arutelu õigeaegselt ja meil ei olnud üldse probleeme sellega, me suutsime üksteist kuulata, see on väga hea algus meie uuele aastale ja meie istung jätkub kell kaksteist hääletustega.